Il Presidente! Härra president. Care colleghe e cari colleghi, signor commissario. kallid kolleegid, härra volinik. istung on avatud. päevakorra esimene punkt äh puudutab komisjoni avaldust EHEC-i puhangust Euroopa Liidu liikmesriikides. tahaksin paluda volinik Dalit sõna võtta viis minutit. suur tänu. ma tänan teid kõiki selle võimaluse eest, et ma saan teid informeerida eh, sellest, mis on juhtunud e-kooli osas. mul on väga Äh, suur mure selle tõsise koormuse pärast, mida see epideemia on põhjustanud Euroopa kodanikele ja ma räägiksin teile veel kord ja ma ütleksin veel kord, et ma väljendan kaastunnet nendele inimestele, kes on kannatanud. praegusel hetkel on rohkem äh, kui äh, tuhat kuussada juhtumit ning mm, eh, praegusel hetkel on teada, et Saksamaal on surunud kakskümmend üks inimest, üks inimene eh, on surnud eh, Rootsis. ja Ühendriikides on täpselt samamoodi ilmunud neli haigusjuhtumit. Eh, kõige suurem koormus on langenud Saksamaale. see, need juhtumid, mis on avastatud väljaspool Saksamaad, puudutavad kas eh, Saksa kodanikke, kes eh, reisivad väljaspool Saksamaad või neid inimesi, kes on käinud Saksamaal. mida siis Euroopa Komisjon on ette võtnud? kõigepealt me panime kõik eh, käima kõik oma kriisivõrgustikud, need eh, võrgustikud võimaldavad igapäevaselt eh, koheselt vahetada informatsiooni ning arutada, mida teha komisjon on eh, võtnud kontakti kõikide eh, terviseametkondadega eh, ja toiduohutusega tegelevate ametkondadega, et oleks võimalik rakendada ennetavaid meetmeid ja parimal moel ravida inimesi me oleme niimoodi loonud kindla aluse infovahetuseks. teiseks, me oleme palunud Euroopa Haigusennetuse Keskusel eh, es, eh, uurida seda probleemi ja edastada eh, uut informatsiooni kogu aeg. praegusel hetkel on meil võimalik kasutada kõikides liikmesriikides samasugust lähenemist Eh, uurimisele ning ehm, just nimelt see eh, amet kor-, koordineerib informatsiooni kogumist kõikidest liikmesriikidest. Eh, rakendatud on eh, ennetusmeetmeid eh, ning kõik see on olemas ka kõikides ametlikes keeltes Euroopa Komisjoni kodulehel. me püüame vahetada kõige paremat praktikat, mis tekib liikmesriikides haiguse ravimise puhul Roomas asuv Euroopa toiduohutuslaboratoorium on rekordajaga eh, püüdnud välja selgitada eh, kõikide juhtumite osas, nad on neljakümne kaheksa tunni jooksul võimelised andma vastused. Eh, mis puudutab nüüd komisjoni ehm, igapäevaseid infobülletääne, siis need on täiesti kaasajastatud ning need on olemas meie kodulehel ning ma eh, kutsun kõiki üles siin parlamendis eh, eh, toetama sellist tea avalikkuse teavitamist ning ühinema kõikide meie jõupingutustega. ma tõepoolest kinnitan teile, et komisjon ja kõik ametid töötavad väga tõsiselt koos riiklike tervishoiuametitega, et peatada haiguse levik uuritakse seda, kust eh, saastamine on alguse saanud ja eile eh, tervise, eh, tervisenõukogus ma küsisin Saksamaa käest, milliseid meetodeid nad on rakendanud selleks, et teha kindlaks, kustkohast saastus alguse sai see ja mida nad teevad selleks, et peatada haiguse levik. Saksa ametivõimud täiesti Äh, leppisid ja olid nõus komisjoni eh, ettepanekuga saata eh, sinna eksperte nii komisjoni kui haiguse ennetamise ameti poolt. me püüame aidata igal võimalikul moel eh, Saksa võime et selgitada välja, kust haiguspuhang alguse sai. nagu te kõik teate, siis kõigepealt ütlesid Saksa võimud, et äh, haiguse levik sai äh, alguse Hispaania kurkidest, aga see pole leidnud kinnitust. viiendal juunil teatasid Saksa võimud äh, komisjoni, et bioloogilise uurimustöö tulemusena tuvastasid nemad E-kooli puhangu allikana oa mm, idud, mida toodetakse Saksamaa põhjaosas ja informatsioon edastati kiiresti kõikidele liikmesriikidele eh, kiire teavitamissüsteemi kaudu ja komisjon järgib ja jälgib väga tähelepanelikult, millised uued eh, faktid ilmnevad selle haiguse tekke osas kõik epidemioloogilised leiud edastatakse momentaalselt liikmesriikidele, aga praegu ei ole eh, lõplikult paikapidavaid andmeid. ma kinnitan teile, on äärmiselt oluline, et kõikide liikide, kõikide riikide ametiasutused edastaksid eh, momentaalselt eh, informatsiooni haiguse allikate kohta, et nad et levitaksid epidemioloogilist informatsiooni nii kiiresti kui võimalik, sest haiguspuhang on tekitanud suuri probleeme Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu. aga kui äh, niisugused uurimised läbi viiakse, siis äh, ma tahaksin hoiatada liiga kiirete järelduste eest. aga isegi eh, öeldi selle tulemuse kohta, mis puudutas eh, oaidusid, et eh, võib olla järeldus ennatlik, sellepärast on vaja, et liikmesriikides oleks oma süsteemid, mis võimaldaksid teaduslikult välja selet-, selgitada haiguste põhjusid ja teha seda väga kiiresti Eh, kui meil eh, suudab, kui me suudame selgitada välja haiguse põhjuse, kui me suudame õppida eh, sellest kogemusest, siis meie süsteemid paranevad. me peame õppima oma vigadest, nii kui me, nii kui nad tulevad, me on, meil on kohustus olla paindlik ja meil on kohustus olla testide puhul äärmiselt kiire. meie süsteemid peavad olema hästi paika pandud koordineerimine ja eh, eh, selgelt eh, välja toodud kommunikatsioon ja side on äärmiselt oluline, see tõstab meie tõhusust. ka seda peame me õppima praegusest kogemusest. ma tooksin välja lõpuks veel paar asja. kõigepealt puudutab see tooteid. ma rõhutan jälle, et praegusel hetkel on eh, see haiguse puhang eh, olnud Hamburgi regioonis, Hamburgi ümbruses. meil on vaja välja selgitada, eh, mis on selle mm, haiguse allikas ja me ei saa kõikide toodete puhul tunda hirmu ja rakendada piiranguid nende kasutamisel väga oluline on koostöö tootjatega ning sellepärast töötan ma eh, koos eh, oma kolleegidega, eh, näiteks volinik Šolosega. põllumajandusministrid praegusel hetkel täna just korraldavadki nõukogu, et nad arutavad seda probleemi ja niipea, kui ma olen e, nüüd teiega kohtumise siin lõpetanud, pean ka mina sõitma Luksemburgi sellele erakorralisele põllumajandusministrite nõukogule Eh, oluline on kontakt kolmandate maadega, eriti Venemaaga, et nad, ehm, et nad eh, tühistaksid keelu Euroopa aedviljade eh, impordile ja see peab juhtuma niipea kui võimalik ning ma kinnitan teile, et niisugustes olukordades ei ole tegemist ühe riigi probleemiga, tegemist on Euroopa probleemiga, aitäh. Grazie, signor commissario, anche per suur aitäh, härra volinik! eeskätt tänu teie põhjalikele ja ammendavatele selgitustele, mis te just äsja andsite, algab kõnelemisvoor fraktsioonide nimel, sõna, sõna on härra Liisel, suur aitäh! kallid kolleegid, ma tänan härra volinik Tallit, et ta äh, oma rõhuasetuse tegi patsientidele, tegemist on sadade inimestega, kes on väga haiged, Saksamaa põhjaosa meditsiiniasutuste personal äh, võitleb ihust äh, ja hingest, et inimesi päästa, kakskümmend üks inimest on juba hukkunud. Äh, nagu on öeldud, majanduslikke kahjusid saab heastada, inimelusid inimesi enam tagasi ei too seetõttu tahaksin öelda, et kuigi pole ka kindel, milline on nakkuse allikas, siis vaatamata sellele kahtluse olemasolu korral tuleb avalikkust sellest teavitada. seejuures tahaksin öelda, et tänu volinik Tallile ja Euroopa Liidu asutustele, muu osa, muuhulgas Toiduohutusametile, tehakse tõesti tõsist ja palavikulist tööd. vaatamata sellele ei saa mina Saksamaad esindava saadikuna seista siin ja öelda, et kõik kulgeb suurepäraselt. meil on terve rida probleeme, näiteks Hamburgi linna tervishoiusenaator teavitas avalikkust, leian, et ta tegi seda õigesti, ehkki tal ei olnud selle sajaprotsendilist kindlust, kuid ta selgitas, et süüdi on selles Hispaaniast pärit kurgid elanikkonna teavitati kõigepealt ja tunde hiljem, alles pärast seda äh, Euroopa Komisjoni ja Hispaaniat. see tegelikult ei olnud väga õige lähenemine ja selles suhtes me peame endale tõsiselt etteheiteid tegema. kuid probleem ei ole mitte selles, et see on Hispaania või Saksa päritoluga, vaid selles, et on olemas nakkuse tekitaja, mille vastu tuleb võidelda ja edukalt. Äh, eelmisel täiskogu istungil võtsime vastu me antibiootikumide kohase resolutsiooni, nagu te mäletate, härra volinik. ja probleem ongi nüüd siin, et eh, käesolev haigus tekitaja on resistentne kõigi teadaolevate antibiootikumide suhtes. seetõttu me peame tegutsema väga aktiivselt, ei ole ometi võimalik, et kui haigust saab ravida, aga antibiootikum on resistentne, et siis jääb see teema tegemata. suur aitäh, härra Liise! tahaksin paluda, hoidke kõneajast kinni. annan sõna Linda McEvanile minut kolmkümmend. Um, suur tänu, president, härra volinik, teil on täiesti õigus, tegemist on rahvatervise ja väga tõsise rahvatervise probleemiga. ning nüüd me peame hoolitsema haigete eest ning leidma ka haiguse allika. aga siis peame vaatama ka pikemat perspektiivi ning seda, kuidas uusi juhtumeid vältida. paar nädalat tagasi kohtusin ma USA toiduohutusameti esindajaga, kes rääkis e-kooli probleemidest USA-s rääkisime me sellest, kuidas selliseid asju Euroopas eriti ei juhtu. nüüd aga on meil see haiguse puhang. me peame endalt küsima seega küsimusi. kas tegemist on meie öö, talud, talude pidamise öö, strateegia probleemidega, nagu rääkis seda Peeter Liise, kas see on meie juurviljade hügieeniprobleemiga ka või loomapidamise probleemidega? kas toidu märgistamise tõhustamine oleks meil kiirendanud toid- äh,, haiguse tekitaja leidmisega, leidmist? loodetavasti nõukogu nüüd kuulab meie arutelu ning tegutseb tulevikus tõhusamalt päritolu märgistamise teemaga. me peame, volinik, uurima seda küsimust, pidades silmas pikemat perspektiivi ning me peame kaasama ko oma kogemused uutesse poliitikatesse volinikud ning paljud saadikud ka siin kojas räägivad liiga sageli ülereguleerimisest, aga mul on siin tekkinud küsimus, kas me pigem ei pane turuhuvisid ees, eespoole tarbijate huvidest. tavapärasest tegutsemisest ei piisa. ei ole normaalne, et inimesed lähevad sööma salatit ja surevad selle äh, tagajärjel. me peame need probleemid lahendama, suur tänu suur tänu. suur aitäh, proua McEwan. sõna saab proua Lepage, minut palun. suur aitäh, härra president, härra volinik. tänan teid, et te pühendasite eeskätt tähelepanu haigetele ja ohvritele see on tõepoolest väga tähelepanu vääriv äh, ja inimesed, kes selle all kannatavad, nendele tuleb pööratada siis tähelepanu. esiteks me peame rakendama ennetussüsteemi, kuid me peame endale aru andma, et peame vastutama ka tagajärgede eest. kõige olulisem on selles olukorras ikkagi inimene, see surm on küll lõpliku iseloomuga, kuid majanduslikke kahjusid saab hüvitada ma tahaksin rõhutada sama, millel peatus proua Mäkevan, me räägime etiketeerimisest ja toidu märgistamisest. kolmandaks, on oluline see, et me peame tunnistama, et me ole, otsime, et me ei tea tegelikult, millega on tegu me ei saa kritiseerida neid, kes langetasid mingi otsuse, me oleme sunnitud otsustama ja me peame siin rakendama ennetavaid meetodeid, meet-, meetmeid, aitäh. nüüd saab sõna härra äh, Nicholson uh,. Like also, uh, my... suur tänu, kõigepealt avaldan kaastunnet kannatanutele, nende äh, lähedastele, kes äh, on kaotanud elu aga siit on ka selge, et väga vale on hakata varajasi järeldusi tegema. sest kannatanuid on seetõttu rohkemgi. ma mõistan viha ka Hispaania poolt, kes on kaotanud palju raha, samas aga tuleb meeles pidada, et elusid tagasi ei too. ma arvan, et me peame sellest kogemusest õppima ning tagama, et meil on paika pandud korralik reageerimismehhanism, nagu volinik seda ka ütles meil on vaja leida lahendused praegusele olukorrale võimalikult kiiresti ning pikemas perspektiivis peame me paika panema oma reageerimismehhanismid selliste olukordade jaoks. tagantjärele tark olla on ju lihtne ja öelda, mida oleks pidanud tegema ja mida mitte, aga vaadates nüüd tagasi, peaksime me tulevikuks paika panema mehhanismid, mis tagaksid, et säärased olukorrad ei kordu. härra volinik, me peame sellest olukorrast õppima sest vigadest on alati võimalik õppida, kui on tehtud vigu, siis tuleb need vead parandada ning tagada, et need tulevikus ei kordu, suur tänu. suur tänu, härra Nikolson. kaks ja pool minutit, proua Harms. aitäh, härra president, härra volinik. Te ütlesite tõesti õigesti, et hukkunuid, surnuid on liiga palju, haigeid on liiga palju, mis äh, tekitab meile keerulise olukorra, näidates taas, et ei Saksamaa ega Euroopa Liit ei ole ette valmistatud niisuguseks EHEC-i puhanguks kui me võrdleme seda teiste eh, riikidega, teiste piirkondadega, siis me võime olla ju tegelikult paremad. Ameerika Ühendriikides võideldakse kaheksakümnendate aastate keskpaigast alates eh, kõikvõimalike haiguspuhangutega, on olemas uurimiskeskused, eh, kellel on ka väga laialdulatuslikud kompetents ja õigus rakendada meetmeid eh, niisuguste haiguspuhangute vastuastumiseks, üks nendest on Atlantas. meil on Saksamaal kaks ministeeriumi, kes on tegelikult vastutavad selle eest, meil on igal liidumaal vastavad ministeeriumid, kelle ülesanne see oleks, kuid praeguses olukorras selgub, et nad on Eh, sattunud olukorda, kus nad ei ole oma ülesannete kõrgusel, nad ei suhtle omavahel piisavalt ja eh, me oleme jõudnud sellele nii kaugele, kus poliitilised otsused ei kanna sisulist ennetavat iseloomu ma saan aru, et oleks vaja inimesi hoiatada, kuid seda tehakse üldsõnaliselt, seda tehakse ebapädevalt, detailidesse laskumata, detailidesse viitamata. ma leian, et Mm, tulla, peab olema teatud määral ka äh, ettevaatlik, seda enam, et nagu kurkide puhul ilmnes, on teaduslike tõdemuste ja poliitilise tegutsemise vahel lõhe äh, meil on tarvis Euroopas äh, loetleda kesksed laboratooriumid, kes niisuguse kriisiolukorras tõepoolest omaksid otsustuspädevust olen südamest tänulik härra Liisele, et ta tõstatas antibiootikumide küsimuse. kas see on teema, kus me puutume kokku äh, sellega, et tegelikult me teame, milles asi on, kuid me nagu äh, ei söanda meditsiinisektoriga ja massilise loomakasvatusprobleemidega eh, silmitsi seista me ei taha neid probleeme nimetada nimepidi ja me ei taha tunnistada et me oleme jõudnud olukorda kus terve rida antibiootikume on muutunud sedavõrd resistentseks et nende kasutamine ei anna mingit tulemust suur aitäh kolleeg sabine vilts palun aitäh ehkki epideemia näitab, mida tööstustootmine Euroopa Liidu liberaliseerimistingimustes endaga kaasa toob. kui kasum seatakse esiplaanile, siis see tehakse seda alati toiduohutuskindluse arvelt. ehkki tõttu on Saksamaal surnud kakskümmend kaks inimest, haigeid eh, on üle tuhande viiesaja enam kui kuussada patsienti on need, kelle puhul eh, tuvastati hemorraagilise ureemiline sündroom. kaks nädalat on möödunud eh, ja senini ei ole kindlaks tehtud, mis on nakkuse allikas. kui eh, toiduaineid toodetaks regionaalselt, siis oleks ammu olnud võimalik kindlaks teha, millisest regioonist on nakkusallikas pärit. transporditeed on pikad, tootmistingimused on anonüümsed ja seetõttu pole selge teada, kus midagi tegelikult üldse toodeti. ja kuna me ei ole suutelised kindlaks tegema, kus neid esialgselt toodeti, siis ei saagi olla toiduohutus tagatud inimestel on õigus teada saada, kuidas ja kus toiduaineid toodeti. Saksamaa Liitvabariigi valitsus kukkus ehkki teema käsitlemisel täiel määral läbi. järjekordselt selgus, et föderaaltasandi ja liidumaa tasandite vaheline koostöö eh, oli ta-, takerdus ja ei andnud tulemusi meil on vaja radikaalset teisiti mõtlemist, oma lähenemise täielikku muutumist agraarsektoris ja põllumajanduses äh, tootjad peavad olema kaitstud niisuguste ootamatute olukordade eest. kui me räägime maaelu ja maapiirkondade arengust, siis me peame saavutama senise tsentraliseerituse asemel täieliku detsentraliseerituse, aitäh suur aitäh! härra Zusa Wagner, palun. Microf. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. Señor presidente, tres anotaciones a la situación creada en torno. härra president, ma teeksin kolm kommentaari kurkide kohta. mina olen Saksa, meil üks vanaisa on sakslane ning mul on väga kahju sellest, et Saksa võimud on nüüd tegutsenud kiirustades. kui vaadata, mida on teinud Euroopa, siis EFSA ja Euroopa Komisjon ei ole tegutsenud piisavalt tõhusalt, nad on olnud hägused ning keegi ei ole haaranud juhtohje. kolmandaks kannatanutel on õigus saada kiiresti majanduslikku kompensatsiooni, seetõttu ma kutsun parlamenti üles, et meie Brüsselis või võib-olla siin Strasbourgiski korraldaksime suure kurgipõhise Euroopa gastronoomia demonstratsiooni. me peame taastama meie põllumajanduse au, meie kurgitootjate au ning ma arvan, et me oleme selle jaoks õiges kohas. suur tänu, härra Soosa. härra Garcia, proua Garcia, kaks minutit. suur tänu, president. kõigepealt minu siiras kaastunne kahekümne kolme hukkunu omastele, kellest kakskümmend kaks on sakslased ning üks rootslane. kriis näitab selgelt, et Euroopa Liit peab oluliselt parandama oma sisemist koordineeritust toiduainete tootmisel. liikmesriikide koostegutsemine on ebatõhus ja aeglane, kakskümmend, kahekümne kolme hukkunu omaksed ei tea endiselt probleemi äh, põhjust. Euroopa Komisjon peaks läbi mõtlema ka selle, milliseid probleeme on nemad tekitanud kas või oma tegevusetuse tõttu kriis on tekitanud ka suuri majandusprobleeme, on kadunud töökohad mm, ning rahva tervisele on suur oht. Euroopa Komisjon kordas siin üles, üle ka põhjendamatuid süüdistusi Hispaania kohalike omavalitsuste ning põllumajandussektori vastu samas on kodanikud endiselt kaitseta selle bakteri ees. täna toimub ka ministrite, põllumajandusministrite nõukogu koosolek. ning seal tuleks paika panna ka mingisugune kompensatsioonimehhanism kannatanute kahjude hüvitamiseks minevikus on leitud lahendusi näiteks ululehmatõve või suure sõratõve jaoks. mine äh,, härra volinik, nüüd peate teie tegutsema. Saksamaa valitsus on välja tulnud põhjendamatute süüdistustega ning seetõttu peaksid ka nemad hüvitama äh, kahjud, mis äh, tulenevad tarbijate usalduse taastamisest. suur tänu. järgmisena härra Santos, poolteist minutit. suur tänu, president. Saksamaa epideemia on asetanud meid väga raskesse olukorda. tegemist on kriisiga. Euroopa Komisjon ja Saksamaa ei ole tegutsenud nii tõhusalt, kui nad seda peaksid tegema. sellega on kaasnenud inimeste tragöödia, paljud on surnud ning paljud elu on ohus. samuti on kadunud usaldus toiduainete vastu, millega käivad kaasas sotsiaalmajanduslikud tagajärjed, mille suurust on raske hinnata. Euroopa ootab Euroopa Komisjonilt kiiret reageerimist aga meil on tarvis tegutseda ka äh, selle nimel, et kaitsta süütuid põllumajandustootjaid, talunikke. Neid süüdistatakse täiesti põhjendamatult, nad on kaotanud suure osa oma sissetulekust ning nende, nende tulevik on ohus. niisiis me peame tegutsema ennetavalt, vältimaks tulevikus see, selliste olukordade kordumist. üks valdkond, kus me peame veel tegutsema, on seiresüsteemide parandamine antibiootikute ja loomade puhul. teise, teine asi, millele me, me peame ka keskenduma, on ÜPP reform. stiimulite süsteem peaks aitama kaasa jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi parandamisele. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on sellele üles kutsunud juba pikemat aega. suur tänu härra Kabulas Santos, Frederik Riis nüüd üks minut. aitäh. bilanss on praegu veel kohutavam, kakskümmend kolm hukkunut, üle tuhande haige. me oleme väga mures, sest seni ei tea ikka veel keegi, mis oli selle epideemia põhjus. säärane sanitaarkriis on üle läinud majandus- ja sotsiaalkriisiks ja juba viidati siin ka tagajärgedele, milles ja <clears throat> aga ka sellele, milliseid järeldusi eh, tuleks teha, eeskätt tänasel põllumajandusministrite kohtumisel Luksemburgis. kuid kuidas on võimalik, et Hispaania kurk kuulutati kõige süüdlaseks olemat, omamata selleks tõendeid? kuidas on võimalik, et meie toiduainete eh, kiirreageerimismehhanism oleks tõesti efektiivne ja taganeks ja äh, rajaneks teaduslikele alustele. härra Wojtšetšovski, tänu eh, mina tõepoolest tahan ühineda nende kaastunde avaldustega, mida ma kuulsin kolleegide suust ohvrite perekondadele. meil on vaja teha kindlaks, mis põhjustas sellise epideemia aga samuti me peame võitlema selle vastu, et levib vale informatsioon selle epideemia kohta üle kogu maailma, mis on tohutult kahjulik kõikidele. me peame mõtlema eriti sellele, kuidas me saame hakkama sellise tööstusliku loomakasvatusega, kus tohutult palju kasutatakse antibiootikuid ja mulle öeldi, et kui antibiootikute kasutus on niivõrd laiali, laialt levinud, siis ei ole ju mitte midagi eh, imestada, kui eh, eh, bakterid samamoodi muteeruvad ja muutuvad resistentseks antibiootikumidele. ma ei, nüüd ei tea, kas me saame täiesti antibiootikud loomakasvatusest kõrvaldada, aga doose peab igatahes kindlasti vähendama suur tänu ja nüüd Martin Hoisting, üks minut. ehk pole mingi uus probleem me peame tõdema, et Euroopa Liit ei ole niisuguseks kriisiks valmistunud, selgeid juhtnööre antakse kolm nädalat hiljem ja see kolm nädalat on liig mis liig. meil on oluline, et et alati teada, kes mille eest öö, hoiatab ja kes selle eest vastutab ja mida teeb Euroopa Komisjon, millal astub tema areenile Saksamaal, on kuusteist liidumaad ja nendel tegelikult ei ole üldse mingit äh, võimalust otse sõnaõigust saada. minu arvates pole me üheksakümnendate aastate kriisi siiski põhjalikult õppinud. kui me räägime toiduainetest, siis meil on vaja täielikku läbipaistvust, läbipaistvust, kus, kuidas toodetakse, kus toodetakse, aga samas me vajame ka niisugust üle-euroopalist sekkumisrühma, kes saaks koordineerida teadus- ja uurimistegevust ja omaks ka vahele segamisõigust, aitäh. kolleeg Häusling saab sõna kolleeg Ferreira. suur tänu, härra president, me oleme nüüd näinud, eh, kus me, eh, kuhu me jõuame, kui esitatakse vastuolulisi uudiseid ja e, lõppkokkuvõttes pärast esimest haiguspuhangut tulevad alles esimesed e, teated e, võimalike haiguse allikate kohta, nii et, et meie kiirreagemissüsteem ei tööta üldse. meil ei ole toiduohutust ning tegelikult me oleme sellest rääkinud ka varem, hiljuti me arutasime dioksiini probleemi meie põllumajanduspoliitika eh, räägib kogu aeg ainult ekstensiivsest arengust, eh, aga meil oleks vaja kohalikku jätkusuutlikku arengut, kus tõepoolest oleks võimalik tagada ohutus, toiduainete jälgitavus. nüüd on vaja eh, kompenseerida põlluni, põllumeestele kahju, mis tekkis selle epideemia käigus. see tähendab, et meil on vaja ühenduse meetodit selle tegemiseks Nick Griffin Peru. suur aitäh, härra Griffin. Was... kõigepealt äh, kurgid, siis oad, nüüd midagi muud. tõsi on see, et eksperdid ei tea midagi, aga iga kord, kui esitatakse selliseid süüdistusi, kaotavad teatud riikides inimesed oma elatise. viiruses on mitmeid DNA kombinatsioone, see Äh, mõjutab teatud grupi inimesi ning see on ilmunud palju roh-, äh, ilmunud palju rohkemates kohtades kui tavaliselt. ning nagu erinevalt tavalistest olukordadest ei ole leitud selle haiguse allikat. tõsiasi on ju see, et äh, nii Iraagis, Iisraelis, Suurbritannias kui USA-s on olnud teateid geneetilistest eksperimentidest E. coliga bioloogilise sõja pidamise eesmärgil ning võib-olla on tegemist hoopis bioloogilise terrorismi proovi testiga. Alla... suur tänu. proua Krostet, kaks minutit. suur aitäh. me seisame silmitsi väga tõsise olukorraga, epideemiast puudub meil ülevaadet ja haiged on äärmiselt äh, halvas seisundis. ma avaldan kaastunnet kõigile, kelle lähedased on selle epideemia käigus hukkunud meil on oluline, et me niisugustes olukordades tegeks, töötaksime käsikäes teadusuuringutega ja, ja selleks, et suuta äh, kiiresti reageerida niisugustele, niisugustes olukordades, see, need bakterid nõuavad meie inimeste elu, aga need, see bakter äh, laastab ka meie äh, põllumajandustootjaid äh,. see mõjub hävitavalt kogu äh, agraarsektorile kui me räägime kurkidest, tomatitest, soojaubade, võrsetest, kogu säärane sotsiaalne psühhoos, see mõjub äh, põllumajandustootjatele väga halvasti. tegelikult toimis, toimis põllumajandussüsteem väga hästi, aga nüüd äh, on see häiritud ja Euroopa Komisjonil aga puudub selles olukorras võimalus kontrollida äh, toiduainete kohta levitatava informatsiooni tõepärasust. seetõttu me peame näha, peame vaatama, kuidas tegelik suhtlus äh, mõjutab niisuguseid olukordi ja tuues endaga kaasa majanduslikke tagajärgi. meil on vaja tõsisemat kontrolli, tõsisemat kontrolli ka regionaaltasandil. iseenesestmõistetavalt me peame saavutama selle, et me suudaksime kindlaks teha, kus üks või teine põllumajandustoode ja kuidas toodeti. kahjuks on see ette nähtud ainult mõne, mõningate põllumajandustoodete puhul ma leian, et seda nimekirja peaks pikendama, mille puhul niisugune tootjani tagasiminek selle väljaselgitamine, kus toode toodeti, oleks tõepoolest kindlaks tehtav. suur aitäh, proua Korstet. härra Lainen, palun. aitäh, härra volinik, kallid kolleegid põllumajandustootjaid saab hüvitada, aga inimesi enam tagasi ei too ja me avaldame siirast kaastunnet nendele, kelle lähedased on surnud ja oleme mõtetes nendega, kelle lähedased on haiglates. tegelikult ei ole ometi võimalik, me ei saa kuidagi aktsepteerida seda, et kolm nädalat on möödas ja me ikka ei tea, milles on asi niisugusi olukordi tegelikult ei tohiks euroopas juhtuda me peame sellest kriisist õppima nii mõndagi kõigepealt me peame vaatama kuidas oleks võimalik tulevikus kiiremini kindlaks teha milles eh, te, kuidas tekivad niisuguste epideemiate allikad eh, kus eh, kuidas toimib toiduahel me peame jälgima, eh, kuidas me, kuidas me praktikas realiseerime neid rangeid norme, mis kehtivast Euroopa Liidus, see näitab seda, et meil on olemas endiselt lünki, endiselt tegematajätmisi, mis võimaldavad niisuguste olukordade tekkimist. Eh, teiseks tahaksin viidata sellele, et me valitseme kommunika-, me, et praegu meil valitseb kommunikatsioonikaos keegi ei tea, kes mida, kellele, missugusel tasandil äh, ütleb, kas tal on õigus seda öelda, kas selleks on regionaaltasandil õigus äh, föderaaltasandil ja sellele probleemile on siin ka eelnevalt kolleegid juba viidanud on oluline, et äh, me mõtleksime veel kord läbi selle äh, teavitamise mehhanismi selleks, et me jõuaksime edastada informatsiooni õigeaegselt ja õigetele inimestele, aitäh. Äh, kolleeg Barbanova, palun. Euroopa võimud püüavad alles välja selgitada, milline on allikas sellel ähm, haiguspuhangul me tegelikult peame teadma, kas ei ole tegemist olnud lohakusega. Eh, kuidasmoodi ikkagi need bakterid niimoodi levisid, meil on vaja kiiresti teadusuuringuid, aga ma tahaksin ka eh, viidata sellele, kuidas üldse on toimunud suhtlus antud teema osas ja milliseid tõsiseid eh, tagajärgi on see toonud kaasa toiduainete sektorile, mitte ainult meie Euroopa Liidu piires. ega see pole esimest korda, kus eh, meil on tekkinud toiduainetega probleem ning tõepoolest eh, komisjon peaks tegema midagi, et oleks võimalik parandada toiduainete jälgitavust, et liikmesriigid tegeleksid mõist-, toimiksid mõistlikult kogu informatsioon peaks olema kättesaadav kõikidele kodanikele, peab mõtlema ka seda, kuidas eh, informatsiooni edastada, et mitte eh, asjata paanikat tekitada ja eh, meedia peab võtma kanda oma vastutuse. Marina Janna. suur tänu, nüüd proua Janukodakis üheks minutiks jah, tõepoolest, praegusel hetkel on asi ohtlik, kas ikkagi algus eh, on Saksamaal või kusagil mujal, kuulujutud võivad hävitada paljusid, lahendamata, eh, vastamata küsimused on õhus eh, liikmesriigid on teatanud, et nad on leidnud eh, baktereid oma territooriumil kakskümmend kaks surnut. see tähendab, et piiriülene koostöö peab olema terviseküsimustes väga hea. meil peab olema ka Euroopa eh, ametid, nagu on meie ECDC haiguste ennetamise tõrje Euroopa Keskus eh,. meil eh, on siiski eh, vähe eh, informatsiooni, nagu selgub ning me peame sellest õppima, me peame informeerima eh, avalikkust. ECDC e toob välja oma igapäevastes bülletäänides viimased arengud ja kui kodanikud kõike infot valdavad, siis nad saavad paremini vältida haigestumist ja on samal ajal ka rahulikud. suur tänu ja nüüd on sõna äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα σε έξι μήνες για δεύτερη φορά... Ρασουτισελ, kolleegid, juba teist korda viimase kuue kuu jooksul seisab Euroopa silmitsi toidukriisiga, tegemist on tõsiste probleemidega tervisele, kodanikud surevad, see tähendab midagi meie süsteemides ei tööta korralikult äh, jaanuaris eh, eh, oli eh, väga tõsine probleem Saksamaal, nüüd on jälle Saksamaal tõsine probleem. esimene juhtum oli juba jaanuaris tegelikult. nüüd süüdistati kõigepealt kurke, kas siis küsimus on selles, et me ei suuda korralikult jälgida toitu? kui oli tegemist jaanuari juhtumiga, siis härra Dali ütles, et te võtate kasutusele kõik vajalikud meetmed selleks, et toidukontrollisüsteemid oleksid tunduvalt karmimad. aga eh, praegusel hetkel ütlete teie, et me räägime teistsugusest probleemist, aga tegelikult on asi ikkagi toiduainete jälgitavuses. me oleksime pidanud vältima seda, mis meil praegu on juhtunud, inimesed on paanikas, nad kardavad oma elu pärast ja see hävitab meie köögiviljakasvatuse. suur tänu, härra Puntis ja nüüd järgmist. proua Gardini. Eh, suur tänu, tegemist on väga tõsise olukorraga ning mulle on jäänud mulje, et me ajame siin aeg-ajalt asju omavahel segamini. ilmselgelt ei saa elude kaotust panna samale tasemele majanduslike kahjudega samuti rõhutaksin ma seda, et me ei ole veel kindlaks määranud haiguse selgeid põhjuseid. Nendest on küll räägitud, kuid midagi pole kindel. inimesed on hukkunud ning tegemist on väga tõsise tervishoiukriisiga. valitseb ebakindlus meie toiduainete vastu Äh, ning meie ainult näitame näpuga nii-öelda süüdlaste suunas, kes tegelikult ei ole süüdi, me lihtsalt loome uusi ohvreid. tänavatel ei ole tulnud mitte ainult Hispaania talunikud, vaid ka Itaaliast tulevad toiduainete tootjad Milanos ning Medinaski tänavatele, pakkumaks tarbijatele värskeid juurvilju, tõendamaks, et need on tõesti ka tervislikud loomulikult Saksamaa inimesed kannatavad kahekordselt, sest nad on ilma jäänud ka toiduainetest, mis on olulised nende tervise jaoks. ma tooksin siin välja väikese tüki statistikat, mille peale võiksid toiduohutusametid mõelda ennem, kui nad tekitavad paanikat. kolmkümmend kaheksa protsenti itaallastest väldivad teatud äh, toiduaineid, mida siin on mainitud, kolmkümmend protsenti on need täiesti oma toidusedelist välja jätnud. niisiis, me peame mõtlema, kuidas me käitume ning kuidas me muudame, äh, mõjutame oma tarbijate käitumist. komisjon peaks mõtlema Euroopa hädaabiklausli kehtestamisele ning samuti peame mõtlema finantskompensatsiooni äh, pakkumisele kannatanutele. suur tänu, proua Kardinu. järgmisena proua Rootperet. härra Dali ja teie kolleegid tegid kõik õigesti, seda ei saa öelda Saksa valitsuse ja ametkondade kohta. tegemist on kommunikatsioonikaosega ja seda pehmelt öeldes. see, et Saksamaa tervishoiuminister ei pea vajalikuks äh, sõita Luksemburgi tervishoiuministrite kohtumisele eile, kus see raske infektsioonikriis oli peamine teema, näitab, et arsti, meie tervishoiuministril puudub igasugune arusaam Euroopa koostööst, et ta käitub ignorantselt ja ei tahagi huvi tunda selle küsimuse lahendamise vastu. aga nagu härra Dali juba ütles, et Eh, kui Saksa amet, et Saksa ametkonnad alguses arvasid arrogantselt, et nad ei vaja Euroopa eksperte ja tänu sellele jõudsid Euroopa eksperdid Saksamaal alles kolme päeva eest ja seda me kritiseerime siinkohal teravalt samas eh, tuletan teile meelde, kallid kolleegid, et meie ülesandeks Euroopa Liidus on hoiatada tarbijaid, kui on mingi oht ja seetõttu ma ütlen selgelt, kui kurgil või salatilehel on bakterid, mis, äh, millega surm ei kaasne, äh, siis on see võib-olla tore, aga see ei ole minu jaoks põhjus, et me peaksime tõttama kiiremas korras hüvitama. nüüd see võtab, kõik selle põhjuste väljauurimine võtab ju natuke aega, see ei käi lihtsalt käigu pealt. minu arvates need, kes teavad Eh, mis asi on varase hoiatuse süsteem, need teavad, et see ka toimib. sest ma tean, et varase hoiatuse süsteemi seadusandluse kohas on vaja ära näidata, kes oli tootja ja kus toodeti. ma leian, et tulevikus me peaksime järele mõtlema, kas on olemas tootmisviise, mida me ei aktsepteeri, kas on olemas virtsa või muid põllumajandusväetisi, mille kasutamisega ma nõus ei saa olla. palun see tingimata protokollida aitäh, kolleeg Ruth Beerand, kolleeg äh, Lion George uh, uh,. suur tänu, härra president tegemist on tõelise kriisiga, kakskümmend kolm inimest on surnud, üle kahe tuhande inimese on nakatunud ja eh, turud on täiesti segadused, inimesed eh, kannat-, eh, inimesed kannatavad, tootjad kaotavad sadu eurosid päevas ja ikkagi kolm nädalat pärast seda kriisi ei ole meil vähematki aimdust sellest, kus kogu see saastatus alguse sai. volinik Tali, mina tahan teie käest kinnitust, et tõepoolest on tehtud kõik, mis võimalik selleks, et e-kooli allikas kindlaks määrata, sest kui me suudame selle allika kindlaks määrata, siis me saame ka haiguse levikut eh, tõkestada ja ka nüüd, mis me teeme edasi, kui kriis on möödas, kuidas me stabiliseerime turgu, kuidas me taastame eh, tarbijate usalduse? ma tahan teada, mida komisjon kavatseb ette võtta eh, talunikele eh, nende nende mm, eluviisi laastamise eest, kuidamoodi nad saavad tagasi oma elatusallika meil on vaja tegutseda, meil on vaja tegutseda toiduohutuse vallas. suur tänu, e, Elizabeth Köstinger, kaks minutit. selle kriisi tervishoiualane dimensioon on traagiline, olukord on väga tõsine ja seetõttu on erakord oluline asjaomale, asjaomastele abi osutada selleks, et vältid- ja vältida edasist selle epideemia levikut. kõik äh, haiglad ja meditsiiniasutused peavad omama selleks vajalikke äh, rahalisi vahendeid. me peame tegutsema kiiresti ja me peaksime omama üle-euroopalist ühtse kriisireageerimismehhanismi, mis oleks professionaalne. nüüd me otsime haigust tekitajaid haigustekitajate ei osata tänini nimetada, kuid selle asemel, et neid edasi otsida, algasid vastastikused süüdistused. asjaomased tootjad, põllumajandustootjad kannatavad suuri äh, raha, suurt rahalist kahju. Neil ei ole võimalik äh, oma tooteid turustada. Austrias on köögiviljade turustamine alanenud seitsmekümne viie protsendi võrra kuna tarbijatega, kuna tarbijatel puudub vajalik informatsioon ja kuna ei ole koordineeritud nendele informatsiooni edastamine, siis äh, me ei saa rääkida olukorraga, olukorra asjaomasest juhtimisest. see tähendab aga seda, et tootja et tarbija on jäetud ilma teadmisest, kuskohast on pärit Äh, põllumajandustoodang, mida neile pakutakse. praeguseks püütakse äh, kõikide vahenditega äh, köögivilja tarbimist taastada, see on aga erakordselt keeruline ja seetõttu on põllumajandustootjad enda jaoks täiesti ootamatult sattunud olukorda, kus nende majandustegevus on jõudnud kollapsi äärele. seetõttu peaks Euroopa eh, komisjon ja Euroopa Liidu institutsioonid tegema kõik selleks olukorra muutmiseks. ma saan aru, et inimelud on erakordselt olulised ja et kedagi tagasi tuua ei saa, kuid me peame arvestama ka sellega, et meil on väga palju põllumajandustootjaid, kes on jaotud, aetud majandusliku kriisi äärele. aitäh, kolleeg Garcia Perez. volinik meil tõepoolest ei meeldi see Saksa toidukriis ja see reaktsioon, kuidas eh, eh, kõik on toimunud, meil on ohvrid, kuid eh, ei ole me suutnud ju selgitada välja, kus see epideemia alguse sai. me mõtleme ainult praegu tervishoiu aspektidele, aga me peame mõtlema ka majandusele, kakssada miljonit eurot, mis eh, tootjatel iga päev eh, eh, korstnasse läheb, on tegelikult väga abitu ja halva kommunikatsiooni tulemus. minu maa tootjad kannatavad, tõepoolest väga oluline on toiduainete jälgitavus, aga kui palju oleme me kaotanud aega, aega eh, sellepärast, eh, et me ei ole korralikult tegutsenud, ei ole tegutsenud jaotussüsteemide ja muuga. Eh, informatsioon, mida väga kiirekäeliselt Saksamaal koguti, tekitas tohutut kahju Hispaania tootjatele, sest et Euroopa Liit ei ole tegutsenud korralikult, sellepärast kutsun ma teid üles momentaalselt Hispaania toiduainete eh, tootjate puhul rakendama kompenseerimismehhanismi. me peame eh, mõtlema ka tarbijatele, milliseid meetmeid nende puhul eh, rakendada, aga üks asi, mida me teha ei tohi, on üksteise peale näpuga näidata, vaja on koordineerimist, et kogu sektori usaldusväärsus taastada suur tänu, eh, kolleeg Peeres. järgmine kõneleja ei ole kohal ja sellisel juhul on proua Mäkines siis kord kaks minutit. suur tänu eh, suur tänu ka härra Talile e, teie nende kommentaaridest, mida te tegite meie arutelu alguses. tegelikult mulle tundub, et, et e, siin meie kojas ei ole nii vaoshoitud märkused, nagu teil oli. E, tõepoolest, tegemist on kõige tõsisema toidukriisiga Euroopas ja seda me kõik tunnistame praegusel hetkel on see põhiliselt ühes regioonis Euroopas, aga tegemist ei ole Saksamaa probleemiga, tegemist on Euroopa Liidu probleemiga. on olemas süsteem, mis aitab meil põhjuse välja selgitada, aga mulle tundub, et mitte kõik selle süsteemi osad ei ole korralikult tööle rakendunud eh, eh, ma tean, et kahekümne teisel mail käivitus häire Mm, aga seda käsitleti ainult Saksamaa probleemina, aga siis eh, tekkis mitmepäevane vahe, oli viis päeva vahet, mis on liiga pikk. me tõepoolest eh, peame vaatama eh, määrust üks seitse viis kaks, selle artiklit viiskümmend viis, kui on kriis, siis tuleb tegutseda kiiresti. Te ju tunnistate, et tegemist on kriisiga, see on üks kriis mis on kasvamas, mitte kahanemas ning ma ütlen teile, et praegu on aeg, et Euroopa Liit hakkab kasutama kõiki neid sätteid, mis selles määruses on ning me kasutame seda kriisi lahendamiseks. olukord on väga kurb kõige kurb on see, et näpuga näidatakse köögivilja kasvatajatele, kes tegelikult ei ole üldse süüdi, nemad on, eh, nemad on eh, kannatanud tegelikult eh, mitte nemad ei ole süüdi, vaid eh, süüdi on toiduohutuse eh, süsteemid ma tõepoolest ütlen teile äh,, härra Dali, et koostagem äh, selline kriisihaldustöörühm. suur tänu ja nüüd äh, Ulrike Roodust. härra volinik, mina olen pärit sellest piirkonnast, kus EHEC praegu märatseb seda agressiivset bakterit pole ilmselt võimalik olnud peatada, mai keskelt alates on üks tuhat seitsesada seitsekümmend kolm inimest haigestunud ja kakskümmend kaks inimest surnud. olukord haiglates on erakord pingeline. intensiivraviosakondades ei jätku kohti, puudus on vereplasmast. inimesed kardavad, et järgmistel päevadel haigestuvad järjest uued ja uued inimesed. minu arvates on see väga keeruline ja halb olukord. me oleme analüüsinud, analüüsinud erinevaid toiduaineid kui haiguse võimalikke tekitajaid, kuid tegelikult ei ole me seni jõudnud selgusele, milles on asi. me loomulikult eeldame, et toiduaineid kontrollitakse vastavalt kehtivale korrale, kuid ilmselt on selles valdkonnas tehtud erakordselt palju vigu ja nüüd me aga nüüd ma leian, et nüüd, kui me pidevalt räägime, et ootame, aga ootame laboratooriumide tulemusi, siis mida see siis tähendab, see tähendab seda, et me ei ole tegelikult kõiki eh, tervishoiu ohutuse meetmeid rakendanud, samal ajal satuvad aga ohtu järjest uued ja uued köögiviljakasvatajad. seejuures ei saa ütlemata jätta, et meie kui eurooplased peame üksteisesse suhtuma solidaarselt ja see tähendab, et ka meditsiinilisel tasandil, meditsiinivaldkonnas tuleb tulevad inimesed, peavad, tulevad inimesed kokku ühe ja sama laua taha selleks, et leida optimaalne la, la, lahendus kõikidele eurooplastele. nii, kolleeg Ajuso, palun. suur tänu. kõigepealt avaldaksin ma kaastunnet hukkunute omastele. härra volinik tervishoiuametite teatis avalikkusele on väga keerukas raskesti mõistetav. me ei hakka siin näpuga näitama, aga antud juhul võib näha mitmeid vigu, kõigepealt kiirustatud süüdistused kohalike omavalitsuste poolt, millega on kaasnenud sotsiaalsed, sotsiaalne paanika ning parandamatud majanduslikud kahjud. komisjon pole ka korrektselt käitunud. niisiis ma küsiksin, mis juhtus siis, kui ilmnes esimene juhtum? kas rakendati artikli kolm määrustikust kiirreageerimissüsteemide kohta, mille kohaselt liikmesriigid peaksid andma teada riskidest kahekümne äh, nelja tunni jooksul. ning kas komisjon vastavalt määrusele kontrollis info öö, äh, öö, äh, paikapidavust ning seda, kas sellel on ka korrektne õiguslik alus. olemasoleval määrusel on palju lünki ning see määrustik tuleb üle vaadata, me peame kriisijuhtimise süsteemid üle vaatama, need, mis kehtivad pädevate ametite kohta, me peame vaatama üle, mida peab kes tegema ning kes mida kontrollima. loomulikult peab paika panema ka hüvitusmehhanismid kaubanduskahjude hüvitamiseks. härra volinik kurgid ja oad ei ole põhjuseks, põhjuseks on patogeen, nagu ütles ka härra Liise. see üks E. coli tüüp, millest on räägitud juba ka teaduskirjanduses ning mis esineb peamiselt lihatoodetes, aga härra volinik, me peame andma võimaluse teadlastel oma tööd teha, nad peavad jälgima tervet toiduahelat ning toiduainete käitlemist nii kaubanduses kui levitamisvõrgustikes. suur tänu! suur tänu, järgmisena Perillo Rodriguez, poolteist minutit. suur tänu, härra president, härra volinik. meie siin Euroopa Liidus ei saa anda elu tagasi surnutele. aga me peame midagi tegema selleks, et kriisi põhjuseid välja uurida me saame midagi ette võtta, nii Euroopa kui Saksamaa kohaliku omavalitsuse tasandil on jäetud oma kohustused täitmata. proua Merkel on olnud märkimisväärselt ülbe. ta oleks pidanud olema ettevaatlikum ning siis oleks osa probleeme olnud võimalik vältida. ühele riigile, ühele selle olulisele, nimelt põllumajandussektorile on tekitatud tohutuid kahjusid, eriti räägime me siin väikestest peretaludest ning selle sektori prestiižist. ma sooviksin, et nõukogu hüvitaks need kahjud kannatanutele, kuigi surnuid me enam ellu ei ärata ning härra proua Merkel peaks olema ettevaatlikum ning lihtsalt oma tööd tegema. Hamburg on Saksamaal ning seda proua Merkel ei tohiks ignoreerida. ta ei tohiks ignoreerida oma kohustusi Saksamaa on küll detsentraliseeritud, kuid peaks tegema tõhu, tegutsema tõhusamalt, olema tagasihoidlikum ning mõtlema selle üle, kuidas oleks võinud kriisi vältida ning vältida ka edasisi ohvreid. meil on vaja üle vaadata hoiatussüsteem ning täita oma kohuseid. tegutsema peavad nii komisjon, Saksamaa kui ka nõukogu. suur tänu! suur tänu, proua De Lange, kaks minutit suur aitäh, president! ma tahaksin tänada härra volinikku selle eest, et ta täna siia tuli. kindlasti sooviks ta tegelikult kuskil mujal olla, nimelt lennukis Venemaale, avaldamaks kõrgemal, äh, kõrgemail tasemel survet äh, blokaadi lõpetamiseks. härra volinik küll suhtleb nüüd, nüüd meiega, aga minu arvates on komisjoni kommunikatsioon olnud kehv. komisjon korraldas pressikonverentsi, aga seda liiga hilja. me kuulsime juba kohutavaid hirmujutte. komisjon rääkis Hollandi kurkidest kui võimalikust allikast, kuigi kakssada erinevat testi tõestasid, et see ei ole õige härra volinik, jah, ma nõustun selle tehnilise küljega teie argumentidest, jah, see on vist tõesti tõsise jälgimine ja nii edasi, aga mis puudutab kommunikatsiooni, mis on samuti väga oluline, siis see ei toimi. Saksamaal on väga palju instituute, ameteid ning ministreid, kes vastutavad ning saadavad välja erinevaid signaale. põllumajandusminister tuleb välja absurdsete avaldustega selle kohta, et inimesed ei peaks sööma äh, tooreid juurvilju. tegemist ei ole ainult Saksamaa probleemiga, sest me peame läbi viima üksikasjaliku uuringu selle kohta, mis täpselt siis juhtus. ning loodetavasti te soovite, et põllumajandusministrid looksid põllumajandus äh, poli-, eelar-, looksid põllumajanduseelarvest eraldi fondi selliste kriiside jaoks ka tulevikus minu kodumaa põllumajandussektorile on tekitatud kaheksakümne miljardi, miljoni suuruseid kahjusid ning teistes riikides on põllumajandussektor põlvili surutud. see on lubamatu ning loodetavasti härra volinik, te viite meie tugeva sõnumi ka põllumajandusministrite kohtumisel edasi. suur tänu, proua De Lange, nüüd kaks minutit, proua Zaborska. Uh, suur tänu, härra president härra volinik, ma tervitan seda arutelu. me oleme seda probleemi lahanud erinevatest aspektidest lähtudes, me oleme uurinud haiguse allikaid, oleme üritanud paika, üles leida seda patogeeni ning ravimeid. ma ootan, et ravimiettevõtted tuleksid nüüd välja oma võluravimiga selle haiguse vastu. ning paanika lõpeb ma arvan, et informatsiooni valdkonnas, inimeste teavitamises on tehtud kõige suuremaid vigu. kui inimestele öeldakse, et teatud päevadel ei tohiks osta teatud toiduaineid, sest see on ebatervislik, siis see on vastutustundetu. inimeste teavitamine peab olema vastutustundlik, Euroopa Liidus peaks toimuma ühtne kampaania. me ei tohiks öelda kodanikele, mida nad mõnedel päevadel teha võivad või mitte inimesed peavad lihtsalt hoolitsema oma isikliku hügieeni eest, pesema käsi, pesema oma toiduaineid ning neid ka korralikult keetma. Need on ju elementaarsed meetodid, mis läbi saab selliseid kriise vältida. sellist kampaaniat peame me korraldama, me peame lihtsalt inimestele õpetama algseid hügieenireegleid inimeste elustiili muutmine võib olla väga tõhus selliste haiguste vastasel võitlusel. ning see mõjutab ka tootjaid, suur tänu! suur tänu, proua Zaborska, nüüd vaba mikrofon. kakskümmend üks inimest on soovinud sõna. tegemist on olnud väga pika, intensiivse, aga põhjendatud aruteluga. nüüd tuli veel kahekümne teinegi sõnasoov. niisiis, mul ei ole võimalik kõikidele sõnasoovijatele sõna anda. vabandust nende kolleegide ees, kes sõna ei saa. meil on tarvis ikkagi kinni pidada ajakavast, sest muidu kannatavad hilisemad arutelud. härra Sikerski że dziś dyskutujemy o zagrożeniach jak... suur tänu, oluline on täna rääkida ohust meie patsientidele, tarbijatele ning toiduainete tootjatele sellise bakterikriisi puhul, mille allikad on teadmata. me väidame, et meil on olemas öö, seiresüsteem ning kvaliteedi tagamise süsteem, aga endiselt tekivad sellised kriisid seega me peame oma kontrolli- ja seiresüsteemi üle vaatama ning parandama seda, et hakkama saada hullemategi kriisidega. me ei saa ju võidelda ohtude vastu, kui me ei tea isegi, kust nad pärit on. sellised kriisid tekitavad tohutuid kahjusid. me tunneme kaasa ohvrite peredele, aga me ei tohiks unustada ka erinevate riikide talunike kahjude hüvitamist. me räägime siin ÜPP tulevikust ning toiduturvalisusest. võib-olla praeguse kriisi ajal me mõistame, kui tähtis see tegelikult on, sest see ei ole seotud ainult toiduainete ning meie rahva tervisega, suur tänu. suur tänu. proua Šusefa, üks minut suur tänu, tegemist on rahvatervise probleemiga ning epideemiaga, nagu volinik ütles. me peaksime leidma põhjused, mitte süü-, süüdlased. kakskümmend kolm inimest on hukkunud, tuhat seitsesada inimest haiged ning Hispaaniat süüdistatakse ilma mingite tõenditeta. daamid ja härrad, Hispaania kurgid ei olnud süüdi, ma kordan, Hispaania kurgid ei olnud süüdi. ka kaduma võivad minna siin sektoris kolmsada tuhat töökohta. terve see sektor võib kokku variseda. seega, härra volinik, me soovime vastuseid selle kohta, mis on tegemata jäetud. Saksamaa, Saksamaal on kõige suurem oht seal on kõige suur, rohkem haigeid, aga ka Hispaanias on probleeme, me soovime hüvitisi, suur tänu. suur tänu, proua Düran. suur aitäh, president. Te ütlesite, et tegemist on, tegemist ei ole kohaliku probleemiga ning ma ütlen selle veel üle. meil on tarvis rohkem Euroopa reegleid ning koordineeritust selles küsimuses siin on palju segadust, tagajärjed on tõsised, nagu kuuldud tootjatele nii Hispaanias kui ka mujal. seega varajane kommunikeerumine on ääretult tähtis. aga ettevaatuspõhimõte ei tähenda seda, et me esitame kiirustatud süüdistusi. inimesed, kes vastutavad teavitamise eest on, peaksid äh, tegelema ka hüvitamisega. see on selge. ilmselgelt eelkõige mõtleme me ohvrite peale, aga samas on tarvis hüvitada ka talunike kahjud. siin on probleeme ka äh, antibiootikumide res-, resistentsuse ning jälgitavusega äh, muuhulgas. suur tänu! proua Toots. suur aitäh, härra president! kakskümmend kaks inimest on Euroopa Liidus surnud ning üle kahe tuhande 000 inimese on e-kooli tõttu haigestunud. seetõttu on äh, mõistlik, et meie parlament avaldab kaastunnet hukkunud omastele ning me soovime ka haigestunutele kiiret paranemist. toiduained peavad olema kvaliteetsed, ohutud ning jälgitavad. haiguse allikas on endiselt selguseta ning süüdistused tähendavad seda, et on kaasa toonud selle, et tarbijate usaldus kaob. kõige rohkem kannatavad siin aga talunikud, kes tegelikult toodavad ohutut toitu. me peame reageerima rahulikult. liikmesriikide valitsused on süüdi, süüdistustega väga kiiresti välja tulnud. minevikus on Ühendkuningriik ka selliste hirmujuttude tõttu ka kannatanud ning selline süüdistamine peab lõppema. ma kordaksin ka, et sellised kriisid sageli toovad kaasa kiirustatud uued õigusaktid, praegusel hetkel aga peaksime me rahulikult ennem faktid üle vaatama. suur tänu, järgmisena Theresa Jimenez. kõige tähtsam on ohvrid. me peame jälgima, et Euroopa tarbijad oleksid kaitstud. me peame olema vastutustundlikud ja ma leian, et minu vastutustunne ütleb mulle, et ma pean süüdistama äh, Saksamaa valitsust, sellepärast et Saksamaa valitsus süüdistas alusetult Hispaania põllumajandustootjaid ja põllumajandustootjad ei suuda uuesti jalgele tõusta pärast niisugusi süüdistusi tekkinud majanduslikust kahjust. Nad ei saa vaadata oma pereliikmetele enam äh, otse näkku, see tähendab, me peame mõtlema, mida me siis nüüd saame teha selleks, et kogu ÜPP vaadata üle selles vaimus, et äh, need põllumajandustootjaid päästa selleks, et nad saaksid nii majanduslik, rahalist hüvitust kui ka neile väljendataks ka moraalset toetust ja mitte ainult Andaluusias. suur aitäh! kolleeg Jimenez eeskätt me räägime siin teadusuuringutest see teadusuuringute läbiviijad, laboratooriumid olid need, mis andsid Saksa valitsusele aluse meid põhjendamatult süüdistada. nii ei ole kogu Saksamaa tegevus enam usaldusväärne. kuid see, kuidas proua Merkel käitub, see on alla igasugust arvutust, see, me ei saa aktsepteerida tema üleolevat suhtumist öö, äh, teistesse eh, riikidesse ja põllumajandustootjatesse, tal puudub eh, Helmut Kooli formaat. aitäh, härra esimees. härra volinik me peame vigadest õppima. meil on koordineerimisprobleem, meil on omavahelise koordineerimise, koordineerimatuse probleem, sellele viitasid siin ka juba Saksa kolleegid. keskvalitsuse ja liidumaade vahel on koordineerimatu pettusse õhkkond ja seda on vaja parandada, kuid see koordineerimine on kriitikat väärt ka Euroopa tasandil me peaksime igaüks alustama oma liikmesriigist, me peaksime vaatama, kuidas sellised kontrollisüsteemid toimivad. sakslased vaadaku, kuidas see neil kodus toimib, aga meie kõik peaksime vaatama, kuidas see toimub meie koduriigis. on olemas funktsioneerivaid süsteeme, äh, kuid koordineerimise ja äh, suhtluse valdkonnas on tõsiseid probleeme ja nüüd küsimus härra volinikule kas te kavatsete siit kaasa võtta kolleeg Rod Berenti ettepaneku ja tõepoolest viia asja nii kaugele, et põllumajandustootjad saaksid hüvitist? aitäh! suur tänu, president. tegemist on kriisiga ja eh, me peame taastama eh, usalduse institutsioonide vastu. ma kinnitan teile et praegusel hetkel oli täiesti vale süüdistada Hispaania kurke mitte mingisugust alust sellisel süüdistusel ei olnud, me teame, et kakskümmend kolm inimest on eh, eh, surnud, et see sektor on saanud tohutu löögi Hispaanias ning nüüd me siis peame kiiresti tegutsema ja tegutsema mitmel rindel, kõigepealt peatama selle epideemia leviku, siis eh, ei tohi olla mingisuguseid edasisi süüdistusi ning tuleb rakendada meetmeid, et kompenseerida kahjud nendele, kes sattusid löögi alla. me peame tõepoolest tegema midagi selle Hispaania brändiga, sellepärast et meie maa toodab kvaliteetseid toiduaineid. järgmine kõneleja. Eh, suur tänu, president, volinik, kolleegid. kriis on käes. aga olgem ausad meil on tegelikult teha paremaid asju, kui e, üksteise peale näpuga näidata. kriisi ajal e, ei saa joosta ringi e, mõtlematult nagu peata kanad, me peame tegutsema. me peame kõigepealt leidma mingisuguse ravivõimaluse inimeste aitamiseks, sest et tegemist on niisuguse bakteritüvega, mis on muutunud resistentseks antibiootikumidele me peame andma patsientidele, tarbijatele ja ka tootjatele rohkem informatsiooni. E, ja alles pärast seda e, me peame vaatama, kuidas toimuvad e, kriisihaldussüsteemid. me peame ikkagi võtma endale vastutuse, mis siis tulevikus hakkab juhtuma ja seda arutatakse ka täna nõukogus praegusel hetkel on eh, erinevate maade vahel eh, suured erinevused toiduohutuse osas. Angelika Wertmann järgmisena. meie kaastunne kuulub õnn-, hukkunute lähedastele meil on tarvis inimesi teavitada, inimeste heaolu on esmase tähtsusega Ameerika Ühendriikides, on eelhoiatussüsteem. nüüd aga me seisame silmitsi kahekümne kolme hukkunu ja üle kahe tuhande haigestunuga. me peame näitama selgelt, kus on haigus tekitaja ja see ei ole oluline, kuskohast toodeti kurgid, asi on lihtsalt selles, et niisugused bakterid ei saa sugugi ollagi ühegi toiduainte peal, see tähendab, et rikutud on äh, sanitaareeskirju. aitäh. Boguslav Soonik, palun. tänu et te mulle sõna andsite selles väga kummas arutelus. Euroopa Liidu kodanikud eh, tahavad, et Euroopa Liidu institutsioonid toimiksid tõhusalt eh,, vältimaks eh, haiguste levikut üle Euroopa. aga kõigepealt peab meil olema tagatud toidu eh, ohutus, aga meil peavad olema ka meetodid, millega vältida paanikat Eh, see puudutab kõigepealt liikmesriikide juhte. kriisi ajal eh, ei olnud võimalik, on väga sageli raske vältida ehm, paanikat aga see kõik tähendab ka seda, et miljonid eh, eurod on läinud kaduma Poola tootjatele iga nädal tootjad saavad eh, tohutut kahju, mis ulatub miljonitesse. kui tegemist oli seagripiga, siis täpselt samamoodi ei suudetud vältida paanikat Euroopa institutsioonide poolt. suur tänu, järgmisena eh, Tarabella eh, tõepoolest me peame olema praegusel hetkel solidaarsed Euroopa Liidus, me ei tohi lugeda seda, et, et, et, et et eh, toimitakse väga isepäiselt ja koordineerimatult. loomulikult pidid eh, kõigepealt midagi eh, tegema Saksamaa võimud, sellepärast et sealt sai probleem alguse, aga praegu, kui süüdistati Hispaania kurke, kui süü, kui süü, on tekkinud paanika, on tekkinud tegelikult terve psühhoos ja see on täiesti vastuvõtmatu inimesed peavad loomulikult kandma vastutust eh, vastutus on nii valitsustel, tootjatel eh, kui eh, tarbijatel, kuid kui me tegutseme rumalasti, siis õnnetus ainult kasvab, mitte ei vähene. me peame hoolitsema toiduahela eest, me peame tagama korraliku teavitussüsteemi. suur tänu kolleegid, nüüd ma olen andnud sõna kümnele kolleegile vaba mikrofoni eh, eh, egiidi all ja nüüd ma vabandan nende ees, kes enam rohkem kõnelda ei saa ja nüüd ma annaksin lõpuks sõna härra Talile, et ta võtaks kokku meie arutelu, sest siin on eh, välja pakutud nii palju ideesid, et meil on tõepoolest, millele mõelda. suur tänu, härra president. suur tänu kõikidele saadikutele, kes andsid oma panuse sellesse arutelusse. mul ei ole aega vastata kõikidele huvitavatele kommentaaridele, mis siin tehti, aga ma kinnitan teile, et me märkisime, panime kirja selle teie koja tundmused. täna, nagu öeldud, toimub Põllumajandusministrite Nõukogu, homme olen ma Berliinis kus osalen koordineerival koosolekul toidu ohutus ning tervishoiu ametite vahel. minu esimene soov on peatada edasised haigestumised. see on minu eesmi-, peamine eesmärk ning me soovime ka kiirendada põhjuste väljaselgitamist. kolmekümnendal mail pandi tööle kriisi juhtimisüksus. komisjoni tasandil olime me juba täielikult mobiliseeritud. tervishoiu teenused, ECDC olid samuti aktiveerunud ning tegutsesid võimalikult kiiresti komisjon soovis, et ECDC viiks võimalikult kiiresti läbi teaduslikud hinnangud, komisjon on igapäevaselt koos liikmesriikide ekspertidega analüüsinud olukorda, me oleme üle vaadanud kõik juhtimi, juhtumid, uurinud patsientide küsitluslehti ning informeerinud patsiente. ja seda kõik, kõige muu hulgas, mida me selle lühikese aja jooksul oleme ette võtnud. me peame olema väga ettevaatlikud ning nägema, nimetama asju õigete nimedega. meil on siin väga lihtne tagantjärgi tark olla ning süüdistada. võrreldes inimestega, kes on praegu tormi keskmes. me peame olema oma kriitikas ja avaldustes ettevaatlikud. me küll peame ütlema, et otsuseid tuleb ju vastu võtta tõendite alusel. samas aga peame me vältima inimeste süüdistamist, kes peavad vastu võtma otsuseid, vahel riskantseid otsuseid väga kriitilistes olukordades. ning nad ei tohiks karta, et pärast kriisi möödumist satuvad nemad kohtupinki ning kõik hakkavad neid süüdistama. ma arvan, et see kriisijuhtimise aspekt on ääretult tähtis. sama puutub infokontrolli. Euroopas on meil süsteem, mis võimaldab meil suhelda väga kiiresti. kiire teabevahetuse jaoks kehtib ka lähemuspõhimõte. ehk siis kõik peab toimuma võimalikult madalal tasandil. teavitamine peab algama sealt. samas, kui me hakkame järjest uusi kontrolli ja seirekihte üksteise peale laduma. kaob meie tegutsemisest kiirus. ja kui me räägime tervishoiust, elu ja surma küsimustest, on kiirus ääretult tähtis. nüüd teavitamine, me anname uue, meile jõudnud info võimalikult kiiresti ka inimestele edasi ning mis puudutab teavitustööd, siis komisjon nõustub selles, et koordineeritud ja kiire teavitamine on kriisijuhtimises kriitilise tähtsusega. kui te mäletate, kahe tuhande üheksandal aastal öö, linnugripi puhul loodi öö, rahvatervise komisjon. meil on tarvis paremini kaasata regionaalsed ametid ning ka WHO eile rääkisin ma Margaret Johniga WHO-st ning rääkisime just sellest paremast koordineeritusest ka suhtluses. me uurime ju täpselt, mis ta, mis siis juhtus, analüüsime juhtunut. kui me oleme kindlad, et haigusjuhtumeid enam ei esine, siis saame me rahulikult üle vaadata, mis juhtus vastavalt olemasolevatele protokollidele selle kriisi jooksul. miks kriis tekkis? ning siis mõtleme me ka järele, kas meil on tarvis rohkem instrumente ning rohkem Euroopa koordineeri-, Euroopa-poolset koordineerimist. Need küsimused tekitavad suuri vaidlusi nii siin parlamendis kui ka liikmesriikides. hüvitamise küsimust arutatakse täna pärastlõunal Agri nõukogus ning ma olen kindel, et minu kolleegid, volinikud annavad ka oma parima selleks, et töötada välja meetodid, kuidas hüvitada kannatanud talunikele nende kahjud. suur tänu, härra president! Bueno, queda sustanciado este... jõuame järgmise päevakorrapunktini. ja see puudutab soovitust teisele lugemisele raskete kaubaveok-.